Respect. All right. Please, colleagues, take your seats. The... lugupeetud kolleegid, palun asuge oma kohtadele, hääletus on kohe algamas. esimene hääletus on nimeline hääletus, seega pange valmis oma hääletuskaardid